seostava küsimusega, mis puudutab saarelisust. ja sõna saab äh, küsimuse koostaja Iskra Mihhailova, teil on sõna. suur tänu teile, juhataja. austatud juhataja, proua volinik, kolleegid, daamid ja härrad saared Euroopa riigis, Euroopa riikides, neil on väga konkreetsed eripärad. Nad on maismaast väga erinevad. artiklis sada seitsekümmend neli Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel äh, öeldakse, et saared on piirkonnad, mis vajavad äh, oma ebasoodsate tingimuste tõttu erilist tähelepanu äh, territoriaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse aruanne näitab seda, et äh, majanduskriis on tabanud paljusid piirkondi Euroopa Liidus ja eriti hullusti on lüüa saanud saared. saared Euroopa Liidus on äärepoolseimateks Euroopa Liidu piirideks äh, ning nad on eriti haavatavas olukorras, sellepärast et praegusel hetkel toimub Euroopa Liidus väga palju muutusi sealhulgas äh, demograafilised väljakutsed, äh, energia, tarnekindluse küsimused ja muu. ning lõunapoolsed äh, äärealad on väga tugevasti tabatud pagulaskriisist. looduslikud eripärad on väga olulised, sellepärast et neid jälgides on võimalik kasutada ära saarte täit potentsiaali ja seetõttu on vaja Euroopa Liidul jälle ette näha äh, erinevaid äh, võimalusi selleks, et neid piirkondi arendada, näiteks Euroopa Liidu digitaalne tegevuskava. Äh, kuna saartel on omad eripärad, peaks Euroopa Liit võtma meetmeid selleks, et parandada saarte ja maismaa ühtekuuluvust. sellegipoolest kui valmistati ette finantsplaneerimise perioodi kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, ei saanud äh, saared üldse mingisugust sihtrahastamist, vaid nad said üksnes võimaluse muuta teatavat liiki saarte kaasrahastamise määra. ja seetõttu Regionaalarengu Komisjoni nimel tahaksin ma küsida komisjonilt järgnevat. kas komisjon võiks esitada selge määratluse selle kohta, millised need püsivad looduslikud või demograafilised äh, ebasoodsad tingimused on, nii nagu neid äh, kirjeldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis sada seitsekümmend neli. Äh, ning millised probleemid võivad olla saarte ees, mida kirjeldatakse kategooriates NUTS kaks ja kolm Äh, ning ähm, mida tehakse selliste ebasoodsate tingimuste leevendamiseks? kuidas kavatseb tomis-, komisjon tulevikus äh, käsitleda Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis sada seitsekümmend neli sätestatud nõuete täitmist, sest nagu te teate, need püsivad ebasoodsad tingimused, mis äh, saartel on, neid tuleks tunnustada ja neid tuleks ka käsitleda kui püsivat takistust, mis takistab ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide täitmist. kas komisjon arvab ka, et teisi indikaatoreid peale SKT peaks äh, arvestama? ehk siis näitajad, mis ei ole ainult seotud äh, majandusmõõdikutega. Äh, sellepärast, et on ka teisi aspekte, mida tuleks arvestada, kuna saared on väga haavatavad eh, oma eripära tõttu ning oma geograafilise positsiooni tõttu. suur tänu ja ootan teie vastuseid. järgnevalt saab sõna volinik Gretu, palun. suur tänu teile, härra president. kallid saadikud lugupeetud proua Mihhailova, kallid kolleegid, tere hommikust kõigile. kõigepealt sooviksin ma tänada regionaalarengu komisjoni Euroopa Parlamendis selle suulise küsimuse eest, mis puudutab toetust äh, saare piirkondadele ja seda äh, struktuuri- ja investeerimisfondide läbi. kõigepealt sooviksin öelda, et ma olen väga huvitatud sellest küsimusest möödunud aastal toimus kaks selle eh, teemalist kohtumist, üks neist eh, Guadalupe saarel ja teise, teine Reunioni saarel. jaanuaris eh, Strasbourgis toimus kohtumine volinik Carmenu Vela ja üheksa parlamendiliikmega, kes on pärit äärepoolseimatest piirkondadest ja seda just selle nimel, et mõelda, kuidas finantsraamistiku perioodil kõige paremini aidata neid piirkondi, mis, nagu te ütlesite, pole mitte ainult Euroopast väga kaugel, vaid ka seotud väga spetsiifiliste probleemidega. nagu te teate, Euroopa toetusfondid on olnud väga kaua väga edukad ning äh, on toetanud, toetanud piirkondi, millel on spetsiifilised geograafilised omadused, ja eh, millel on eh, konkreetsed keskkondlikud, sotsiaalmajanduslikud probleemid ja vajavad seega ka spetsiifilist toetust. ning eh, selle kohta käib ka uus määrus, mis puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda, kahekümnenda aasta finantsperioodi ja liikmesriigid vastavalt partnerluslepingutele peavad koostama integreeritud äh, Äh, lähenemise, et selliseid spetsiifilisi probleeme äärealpoolsematel piirkondadel lahendada. ning äh, äh, see puudutab näiteks temaatilisi investeeringuid Euroopa Regionaalarengu Fondist. teised saared saavad kasu suuremast paindlikkusest, võttes arvesse nende spetsiifilisemaid vajadusi. äärepoolseimad piirkonnad, mis on kõik äh, siis saared, äh, saavad ka äh, kasu eranditest ja eritingimustest, mis üritavad kompenseerida nende alalisi probleeme ja raskusi, kuid nagu te ise ütlesite, alati on võimalik teha rohkem, komisjon jälgib tähelepanelikult nüüd just äh, NATS äh, kaks ja NATS kolme piirkondade olukordi ning võtame arvesse ka regionaalse konkurentsivõime olemasolu ning õnnetuseks praegusel kättesaadavad andmed ei ole õnnetuseks piisavalt äh, täpsed ning ei suuda esile tõsta kõigi saare piirkondade spetsiifilisi eripärasid, kuid jagame, jätkame andmete kogumist, mis võimaldab meile Eh, järgmise ühtsuse raporti esitamisel eh, eh, pisut täpsema, detailsema ülevaate olukordadest neil piirkondades. suur tänu ja jälgin tähelepanelikult edasist arutelu. nüüd lähme fraktsioonide juurde ning Rahvapartei nimel saab sõna kolleeg Tšigu. täna on minu jaoks väga oluline päev ning suur tänu parlamendile ja komisjonile selle küsimuse arutamise eest, tegemist on väga tähtsa, olulise küsimusega, sooviksin pöörduda proua voliniku poole, sooviksin esitada talle konkreetseid näiteid ja sooviksin talle äh, siiski öelda, et teie hinnangud, kuigi aktsepteeritavad, ei ole äh, samas seoses reaalsusega praegusel hetkel on saarel, ehm, ehm, saarel, saartel palju probleeme, millest üks eh, on see, et eh, neist, neid koheldakse kõiki ühtemoodi. Neile esitatakse, neile osutatakse riigi abisid ja see on täiesti legitiimne. ettevõtted lähevad ära saartel, samas investeerijad lähevad ära, territoriaalset ühtsutust ei ole ning väga raske on näiteks võrrelda, võistelda äh, energia hinnaga mujal. VKE-d saartel ei eh, ole konkurentsivõimelised, nad on strateegiliselt hüljatud, eh, saared jäetakse maha. Eh, ning tihtipeale ei ole ka turismiettevõtlust võimalik üleval mm, hoida, sest kõik sõltub hooajast, on olemas ju kõrghooaeg ja vaiksem hooaeg ning selleks puudub, selle olukorraga toimetulekuks puudub vastav, ähm, puudub äh, vastav äh, infrastruktuur, meil on vaja äh, olemasolevaid tingimusi üle vaadata, kontrollida, parandada. me peame rohkem tegelema hüljatumate territooriumitega ning ma paluksin, et ähm, te vaataksite kõik need küsimused üle enne järgmise strateegilise raamprogrammi paikapanemist. järgmisena saab sotsialistide nimel äh, kolleeg Giuffridale. suur tänu teile, juhataja. mina tahaksin tänada kõiki kolleege tehtud töö eest äh, selle resolutsiooni teksti äh, kallal. ma tahaksin tänada ka volinikku, et tulite ning selle tähelepanu eest tahan teid samuti tänada, mis te konkreetselt saarelisuse tingimusele pühendate. teema on mulle väga südamelähedane, olen pärit Sitsiiliast ning inimesed, kes tulevad saartelt, teavad täpselt, millised tingimused seal on. tegemist on kõige haavatavamate territooriumitega eh, oma struktuursete ja looduslike tingimuste tõttu loomulikult on see väga suur rikkus ühest küljest, aga teisest küljest ka nende väga suur nõrkus. täna tahaksin paluda komisjonil neid haavatavusi täpselt defineerida ning äh, paluksin, et te toote välja need äh, puudused, mis meie majandus äh, ja muud arengut saartel piirab sest et äh, näiteks äh, saartel toodetud äh, tooteid on väga raske kuskile välja toimetada, eksportida, transportida ning saared on samas turistidest hooajaliselt väga tugevalt mõjutatud, seda kõike tuleb arvesse võtta ka rahastamisreeglites kas oleks võimalus, et äh, Saara-ala spetsialistid saaksid äh, tulla kokku ja anda komisjonile nõu, äh, mida oleks võimalik nendes piirkondades teha? näiteks saavad nad muutuda sinise kasvuga piirkondadeks, seal saaks toetada mahepõllundust ja nii edasi. järgnevalt palun, saab sõna proua Tomasic. suur tänu teile. elu saarel ei ole alati väga lihtne. mina tean seda väga hästi, sellepärast et mina elan saarel. Äh, transpordiühendused on viletsad, äh, vilets on kätte, äh, teatud teenuste ja toodete kättesaadavus, eriti näiteks tervishoiuteenus või haridusteenus, see on kõik saare inimeste igapäevaelu. ei ole ka piisavalt töökohti, sellepärast et tööstus on kokku kukkunud ning äh, väga paljud noored inimesed äh, lahkuvad äh, saarelt, saartelt, mis süvendab seda halba olukorda veelgi. aga samas meeleheiteks pole põhjust. vaja on teha rohkem selleks, et oma saarte eest hoolitseda, seda on võimalik aga teha selleks ainult niimoodi, et me kutsume investeeringuid piirkonda, seda on võimalik teha omakorda maksusoodustuste näol ja erasektor tuleb kindlasti kaasata. ma arvan, et te olete minuga nõus ja seetõttu palun, et te toetaksite minu äh, muudatusettepanekuid, mida ma esitasin koos kolleeg Liueriga ECR fraktsiooni nimel. järgnevalt saab ALDE nimel sõna härra Jakovtšitš, palun. suur tänu teile, juhataja, austatud äh, proua volinik saared ei ole mitte ainult statistiline kategooria, vaid saared, see on elu. kahjuks on see tänasel päeval elu ummiktänaval, sellepärast et väga paljud inimesed lahkuvad saartelt. me ei saa näha äh, saari ainult statistilise kategooriate nuts kaks ja kolmena vaid tegelikult on meil väga palju pisikesi saari, väga väikeseid saari, kus äh, elu on veelgi keerulisem kui suurtel saartel. Horvaatia on üks nendest riikidest, Horvaatial on äh, väga suur arv äh, elanikega väikesaari ja seetõttu on nende elu saartel väga raske kokkuvõttes tahaksin öelda, et kui meie saared kaotavad oma eripärase identiteedi, Äh, kaotavad oma identiteediga mitmed liikmesriigid. ja kokkuvõttes kaob ära niimoodi ka Euroopa Liidu identiteet äh, ning per il gruppo confederale della sinistra unitaria europea e sinistra verde ühendatud vasakpoolsete nimel saab sõna härra Papadimulis. suur tänu teile, härra president. lugupeetud proua Kretsu. artikkel sada seitsekümmend neli on endiselt tühikirjasõna eh, praeguste poliitikate väljatöötamisel. Eh, praegu peaks suurenema ühtsuspoliitikat, eh, komisjon peaks tegema rohkem saarte nimel, eriti just Egeuse saarte nimel, Lesbose saar, mis on üks Egeuse mere saartest. seal elab kaheksakümmend viis tuhat inimest ning eelmisel aastal võttis ta äh, vastu viissada tuhat pagulast. Susan Sarandon äh, tegi koostööd Lesbose elanikega ning äh, neid Nad nimetati Nobeli teine rahu preemia kandidaatideks nende solidaarsuse pärast. Teie komisjon peate rohkem tegema, sest need saared on turistide jaoks väga huvitavad paigad ning seal puudub äh, taristu. Äh, transport on väga kallis, lisaks sellele peavad nad äh, üksi hakkama saama migratsioonikriisiga, nii et vähem sõnu, rohkem tegusid. ning järgmisena saab sõna härra Damato, proua Damato per essere qui a affrontare questo problema importante, importante. tere hommikust! tegemist on väga olulise küsimusega, muuhulgas minu riigi jaoks. jagame resolutsiooni ettepaneku enamust seisukohtadest. võtkem näiteks äh, Sardiinia näide. pärast Euroopa Liiduga ühinemist on selle olukord SKT osas näiteks paranenud, ent praegu on tekkinud uued raskused ja tööpuudus on kasvanud. Euroopa Liit peab olema valvel. ning me peame hakkama leidma lahendusi, mis tõesti aitavad kodanikel. energiatransport on suur saarte probleem ning äh, tõukefonde kasutatakse seal suhteliselt vähe, sellepärast et regionaalsed omavalitsused ei suuda seda tõhusalt teha ning äh, seetõttu oleme mõnes äh, mõttes halvemaski olukorras kui arenguriigid. meil on vaja arengumudelit, mis tugineb taastuvenergia kasutamisele ja jätkusuutlikule transpordile. resolutsiooni ettepanek räägib energiast, tööhõivest. siin on terve rida valikuid, mis tuleb teha näiteks aga, aga siin on tulnud ENI äriühingule teha märkimisväärseid järeleandmisi. härra Salvini, ENF, aitäh! Teie hinnang on üks asi, reaalsus aga hoopis teine Sitsiilias ja Sardiinias on tööpuudus viiskümmend protsenti, neid äh, saari peetakse otse kui kolooniateks, muuhulgas ka riigi poolt ja Brüsseli poolt samuti. meil on konkreetseid näiteid, kuidas on Euroopa poliitika ebaõnnestunud ning on blokeeritud sissetulekuvõimalused äh, tuhandetele töötajatele soodustatakse toodete importimist Vahemere teiselt kaldalt ning äh, asi on läinud nii kaugele, et suletud on sadu ettevõtteid. Sitsiilias on viiskümmend protsenti äh, raudteedest ühesuunalised ning äh, rongid sõidavad üksnes diisliga, mis on täiesti uskumatu. puudu on, ei ole ka piisavalt autoteid ega ja muid niisuguseid taristuelemente. samas võimaldab komisjon monopoli mereteedele. mina ütlen teile saarte nimel, et laske saartel endal areneda, las nad ise arenevad ennast, arendavad ennast ja see peab nii olema, kui komisjon muidugi ei ole arvamusel, et saarte tulevik peab rajanema pagulaste vastuvõtmisele. aitäh! nüüd vaba mikrofon proua Ester Aseragut. suur tänu! kõigepealt tere tulemast sellisele resolutsioonile, tahaksin tänada Salvatore Tsikule ja teistele raportööridele, kes selle resolutsiooni koostamisega on tegelenud, mina olen pärit Mallorcalt, see on üks Baleari saartelt, mis kuuluvad Hispaaniasse, Hispaaniale ning äh, oleme kaua aastaid võidelnud selle eest, et äh, lepingutes tunnistatakse äh, saarelisust või lausa topelt saarelisust, mis puudutab Menorca ja Formentera saari. sest seal on elu kulukam põllumajanduses, transpordis, samuti tervishoius, hariduses, ühendusteedes seda peaks kompenseerima, nii see ka on, seda tunnistab artikkel sada seitsekümmend neli aluslepingutes ning samuti ka see, mis sel puhul, kui räägitakse eh, ühtsusest eh, ja territoriaalsest ühtsusest. tahaksin tervitada komisjoni ettepanekut, samuti ka resolutsiooni ettepanekut selles osas, et pannakse paika selge päevakord, päevakava saarte jaoks, nende toetamiseks, saarte jaoks on aju, abi väga oluline, et olla konkurentsivõimeline kõigis strateegilistes sektorites ning saada sellesamased võimalused nagu kõik teised maismaal asuvad piirkonnad. suur tänu teile! järgmisena härra Papadakis aitäh! austatud president, me elame Euroopas, kus bioloogilise mitmekesisuse austamine on põhimõttelise tähtsusega printsiip. meil ei piisa sellest, et me tunnustame, et meil on teatud piirkondi, kus on oma probleemid, spetsiifilised probleemid. saarte probleemid on mitmepalgelised ning meil tuleb lõpetada saarte isoleerimine, meil on vaja konkreetseid algatusi selleks, et ületada või lahendada need kroonilised probleemid, mis saarte ees seisavad ning äh, sageli on siin tegemist just äh, niisuguste probleemidega, mis puudutavad juurdepääsu äh, niisugustele asjadele nagu vesi, mis on elulise tähtsusega ning alati ei ole tagatud ka, ka elementaarsed teenused. võtame näiteks Kreeka pisisaared, kes ei saa vajalikke teenuseid on vaja vähendada ka võrdlevas perspektiivis saarte probleeme, näiteks juurdepääs taastuvenergiale. järgmisel kavandamisperioodil kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kakskümmend tuleb hinnata, kuidas oleks võimalik olulisi investeeringuid saartele tuua ning me saame tugineda ainult Eurostati definitsioonidele. ent need kriteeriumid ei arvesta sageli niisuguseid faktoreid nagu kaugus Euroopa ülejäänud osast ning äh, transpordi- ja reisimisprobleemid. härra Huntis. aitäh, austatud president, proua volinik, me räägime täna saarelisusest ning saartel on vaja mitmekülgset toetust Euroopa Liidust. minu riigi, riigis on, on need abimeetmed tühistatud, sellepärast et Kreeka saared sisuliselt maksavad kinni kärpepoliitika praegu. meil on tühistatud eh, erimaksurežiimid, mis kehtivad teiste saarte puhul Euroopas, näiteks ütleme, vähendatud käibemaksumäär mis arvestab siis nende saarte eripäraga. ja lisaks on müüdud ära lennuväljad välismaistele äriühingutele ning tulemuseks on see, et et kui me, kui me tahame hakata, kui me tahame transpordikulusid piira, piirata, mis on väga oluline, siis me seda teha ei saa ja lisaks on äh, eriti Egeuse mere saared, kannatanud pagulaskriisi käes ja meil ei ole Euroopa solidaarsust, me maksame selle eest ise. ning ma tahaksin, proua volinik, et te vastaksite mulle küsimusele, mille ma esitasin teile juba neli kuud tagasi, nimelt milliseid meetmeid te olete rakendamas ühtekuuluvuspoliitika raames saarelisuse osas ning just Kreeka saarte osas, kes võtavad enda kanda suurema osa pagulaskriisi survest, aitäh juba ette vastuse eest! Äh, aitäh, nüüd härra Lavia. aitäh, härra president, head kolleegid. tänan neid, kes äh, selle arutelu korraldamist toetasid ning tänan volinikku siia tulemast. tahaksin esitada küsimuse täna. saared on praegu marginaliseerumas, mitte ainult geograafiliselt, geograafiliselt on see niikuinii, aga majanduslikult ja poliitiliselt ka. Äh, komisjon on teinud äärealade osas küll ettepanekuid, ent ei ole arvestanud, et neid saari on väga palju ja nad on juba marginaliseeritud ning tahaksingi küsida, mida teeb või mida kavatseb teha Euroopa Komisjon selleks, et säilitada territoriaalne ühtekuuluvus ning tagada, et meil on tõsiselt võetav kava saarelisusest tulevate, tulenevate raskuste ületamiseks näiteks kui siia tuleks, siia tulemiseks oli mul vaja lennata kolme lennukiga, sellepärast et meie saarel lennuühendus on suhteliselt piiratud võrreldes teistega ning ning ma pean selle pileti omast taskust kinni maksma. nii et mida kavatseb teha komisjon selleks, et piirata transpordikulusid ning tagada, et oleks võimalik kaupu vedada meie turgudele täpselt samuti, nagu, nagu muudele turgudele Euroopa Liidus, aitäh härra Levi ja nüüd tuleb vaba mikrofon, kavatsen olla paindlik, tegemist on olulise küsimusega paljudele parlamendiliikmetele ning sõnasoovijaid on palju. aga kui te soovite sõna võtta, siis, siis on oluline jääda ühe minuti piiridesse, vastasel juhul peab nagu sõnasaajate arvu piirama. proua Maletitš. aitäh! austatud juhataja, volinik, Tšika tahaksin tänada teid selle algatuse eest. olen pärit tuhande saare riigist ning ma pean tunnistama, et ma kardan väga selle pärast, mis hakkab meie saartega juhtuma tulevikus, sellepärast et inimesed sealt lahkuvad. Euroopa Liidu tasandil ja siseriiklikult peame me välja töötama paremad poliitilised meetmed, mis võimaldavad majandust arendada saartel praegu näeme me, et ainult kõrgem kaasrahastamise määr ühtekuuluvusprojektide osas on siin abiks. miks ei võiks riigiabi reeglid olla paindlikumad, kui me räägime majandusliku iseloomuga projektide teostamisest saartel, miks me ei saaks kaasfinantseerida suuremal määral äh, neid projekte, vaatamata sellele, mis klassifika-, NUTS klassifikatsiooni need saared langevad. see aitaks muuhulgas ka luua uusi töökohti saartel ja me tahame ju, et inimesed saartele jääksid. aitäh, kolleeg Pikula. aitäh, austatud volinik. inimesed, kes saartel elavad, põrkuvad paljude probleemidega. SKT on viie protsendi võrra madalam. inimesed lahkuvad sealt liiklus on probleemne, ei pääse tervishoiuteenustele juurde. aga SKT on ainult üks asi, sest me ei arvesta sageli teisi kriteeriume, mis samuti muudavad inimeste elu saartel keeruliseks. me võime rääkida eri definitsioonidest. ma kardan, et me ei ole piisavalt teinud Euroopa saarte jaoks iseäranis, kui me räägime artiklis sada seitsekümmend neli kohustustest. Euroopa Liidu institutsioonides eh, pärit poliitika ei ole siin olnud piisav. mina olen Horvaatiast pärit ning ma kutsun komisjoni üles teostama analüüsi elamiskuludest saartel ning kehtestama mm, selle analüüsi tulemustele vastava toetuse eluks saartel. meil on vaja strateegilist programmi, meil on vaja aidata oma saartel kasutada nende täit potentsiaali. härra Marias. aitäh! Euroopa Liidu toimimise leping märgib, et saared on probleemide ees, mis nõuab eri lähenemist. Need probleemid tulenevad saarte geograafilisest ja demograafilisest olukorrast. saartel on probleeme konkurentsivõime ja sotsiaalse sidususega. Kreekas on saartel eriti tõsiselt tunda olnud majandusprobleemid Eegeuse mere saartel näiteks on kolmeteistkümnelt protsendilt kahekümnele protsendile suurendatud käibemaksumäära ning lisaks on Troika kiitnud heaks suurte saare lennuväljade müügi ning täiendavalt on saared sattunud surve alla. juba üle saja tuhande põgeniku on vastu võetud Egeuse mere saartel aastal kaks tuhat viisteist puudu on taristust niisuguse inimeste hulga vastuvõtmiseks ning lisaks tekivad äh, sotsiaalprobleemid ja ja kahjustatakse saarte turismikuvandit, mis on jälle väga oluline. ning vaja on kindlasti vähendada käibemaksumäära äh,. proua Marinho Pinto. Senhor Presidente, Senhora Comissária, sou de um país que tem duas regiões autónomas. Härra Marinho Pinto meil on kaks autonoomset piirkonda, kes on Atlandi keskel. Azoori saared, üheksa saart, on üks nendest. ning see tekitab veel ühe probleemi, kahetine saarelisus. et inimesed peavad ju nende üheksa saare vahel liikuma. ning äh, lisaks on tuhandeid sisserändajaid Kanadast äh, ja Ameerika Ühendriikidest. ja paljud nendest äh, Assuuridelt käivad inimesed pigem Ameerika Ühendriikidesse, sinna on lihtsam minna, kui saarte vahel liikuda ning äh, raske on suhelda ka emamaaga. mõnel juhul tuleb näiteks lastel lennata nelja lennukiga, et Brüsselisse jõuda, nii et aidake palun neid kahte piirkonda, sest äh, me ei saa rääkida sellest, et me rajame Euroopat, kui meil ei ole ühtekuuluvust, kui meil inimestel ei ole võimalik vabalt äh, reisida Euroopas ja oma riigis. kolleeg Jevas. Hoje eh, as populações da Europa sofrem as consequências Euroopa rahvad kannatavad kärpepoliitika tagajärgede käes, millega toetatakse lihtsalt suuri rahandusvaldkonna ettevõtteid. väikesaared on oluliselt halvemas olukorras. Assuurid ja Madeira kannatavad troika programmide käes. inimesed on nendel saartel sattunud väga raskesse olukorda, üritavad eh, hädapärast ellu jääda selles liberaliseerunud maailmas. põllumajanduskomisjoni külaskäik nendele saartele näitas, et meil ei piisa nende probleemide lähe-, lahendamiseks sellest, et me kuulutame välja Euroopa Liidu saarte aas-, aasta. meil on vaja konkreetseid poliitilisi meetmeid nende saarte toetamiseks, transporditoetuseks ning selle tagamiseks, et võimalused saartel oleks samad, mis muudes Euroopa Liidu osades. kolleeg Kristofor. suur tänu. kõigepealt sooviksin ma tänada kolleeg Tšiikut, teda ka õnnitleda, nagu ka teisi kolleegi, kes tõepoolest äh, ülihästi selle rap-, äh, selle resolutsiooni kokku panid. saared on samuti Euroopa, eriti on nad Euroopast, mis oleks Euroopa ilma saarteta? on viimane aeg sõnade tegemisest loobuda ja hakata tegutsema, saared on isoleeritud, me kõik teame seda. sellega tuleb nüüd lõpp, sellele tuleb nüüd lõpp teha, tahame konkreetseid ettepanekuid, meil on vaja ettepanekute paketti, mis on mõeldud saartele, eh, nagu varem oli eh, Delori pakett, nüüd on vaja Junckeri paketti meil äh, on vaja algatust, mis aitaks äh, äh, tasuta wifi viia kõikidele saartele. nii oleks parem, oleks paremad ühendused ja oleks ka stiimul ligipääsutamiseks põhialusteenustele. saartel peab olema võimalik väärikalt elada, nad peavad andma ja ka võtma Euroopa Liidust, sest nad on selle ära teeninud. härra Lopes Aguilar, palun suur tänu teile, volinik president, kuulan suure huviga arutelu ähm,, arutelud saarte kohta, sest mina olen pärit Kanari saartelt ise. ning äh, vaadates, milline kahe tuhande kahekümnenda aasta, kahe tuhande kolmekümnenda aasta strateegia, leian, et see on suurepärane võimalus äh, Eh, paremini kompenseerida keerulist olukorda saartel. kõigepealt on probleemiks loomulikult tööhõive, sest eh, tööpuudus on saartel tohutult suur. on vaja kvali-, paremini kvalifitseerida kohalikku tööjõudu, et nad saaks selliseid töökohti, mis saaks majandust edasi arendada, kuid samuti ka on muuta SKP kriteeriumeid, eh, mis ei saa olla ainus äh, Äh, võimalus, SKP-s ei ole ka võimalus kont-, äh, mõõta arengut riikides äh, saarte, saartel, ähm, et nende majandusliku keskkonna sotsiaalolukorda muuta. me peame näitama üles solidaarsust Euroopa Liidu poolt saarepoliitika parandamiseks kogu Euroopa poliitika raames. suur tänu, järgmisena härra Schwab suur tänu juhataja teile, austatud kolleegid, ma olen jälginud seda debatti väga tugeva äh, tähelepanuga ja ma ei tule ise saarelt, aga väga palju probleeme kirjeldab siin ka väga hästi Euroopa maismaa olukorda. ma arvan, et äh, saartel on raskusi äh, halduskoormusega ja bürokraatiaga ning need probleemid mõjutavad kohalikke elanikke rohkem, seetõttu peaksime me igal juhul kutsume üles seda probleemi lahendama. ma arvan, et tänane pagulaskriis näitab ka seda, kuivõrd oluline on toimiv taru, taristu just Euroopa saarte jaoks. seetõttu ma arvan, et me peaksime kasutama seda võimalust, mis tänane kriis on toonud, kiiremini siin haldusprotsesse eh, käima lükata, taristut eh, luua selleks, et neid probleeme lahendada ja ma arvan, et igal juhul on eh, solidaarsus ka Euroopa saartel vajalik. järgnevalt kolleeg Sooru, palun suur tänu teile, juhataja. see algatus on väga oluline eh, ning väga tore, et regikomisjon selle küsimuse esitas ja tore, et tänast debatti siin pidada saame. ma tahaksin teile saata väga selge sõnumi, eh, volinik. Eh, me näeme sellest ühtekuuluvusraportist seda, et kriis on mõjutanud just saare piirkondi väga tugevalt. Äh, saared äh, on praegu kimpus arenguküsimustega ning äh, igasugune samm, mis aitab ühtekuuluvuse suurendamisele kaasa, on teretulnud. täna on oluline see, et oleks olemas võrgustikud kui saared muutuksid võrgustiku osaks, siis oleks nende areng parem me peame tagama, et saared oleksid ühendatud, et oleks nende energiataristud ühendatud, et oleks olnud ol, olemas äh, transpordivõrgud, ei tohi olla selliseid kohti nagu Sardiinia saar, mis ei ole gaasitoruga ühendatud. nii et äh, igasugune transport ja logistika peab olema tagatud ja me peame tegutsema koheselt. sõna saab järgmine kõneleja. suur tänu teile, juhataja, ütleb proua Presso sellest debatist koorub väga selgelt välja, proua volinik, et üks asi on tähtis. nimelt, et ühest küljest on saartel väga palju ühiseid tunnuseid. kõikidel saartel on suuremad ja raskemad probleemid kui Euroopa Liidu maismaa osadel, aga samas on erinevate saarte vahel väga erinevad, suured erinevused äh, nende suurus on erinev äh, ja muud äh, aspektid samuti. aga tahaksin küsida, et nüüd, kui te olete ära kuulnud erinevad probleemid, siis äh, kas te alustate valge raamatu kokkupanemist, kas te võtate arvesse kõikide saarte eripärasid, suuremaid, väiksemaid ja muid tingimusi? kas arvestate ka poolsaarte probleeme ning äh, saared äärepoolsetes piirkondades kannatavad veelgi rohkem, nii et äh, loodetavasti, et äh, saate sellele küsimusele vastata. kolleeg Rapini, palun. Ähm, president, kallid kolleegid, isegi kui ma, minu kodumaal ei ole saari, nagu seda ütles härra Švabki, saan suurepäraselt aru, milline problemaatika mm, iseloomustab neid piirkondi. kokkuvõttes sarnane need probleemid Ida-Euroopa probleemidega Euroopa Liit peab toetama ühtsuspoliitikat, et parandada elujärge, et see sarnaneks rohkem teiste piirkondadega omaga Euroopas. suur tänu, proua volinik, et ähm, et te osalete sellel arutelul ning ma paluksin ka muude inimarengu indeksi äh, aspektide peale, sest kokkuvõttes peab see tooma kaasa elutaseme tõusu. Need indikaatorid on teretulnud, palun, et te ja unustaks ühtsuspoliitikat ka Ida-Euroopas, eh, mille probleemid on sarnased saare piirkondade omad, piirkondade omale. ning peame rõhutama ka seda, kui olulised on partnerluse võimalused kohalike omavalitsuste olukorra paranemisel. Eh, nüüd saab sõna proua volinik parlamendi liikmete sõnavõttudele, nii et proua Kretsu, teil on sõna domnule härra president kallid saadikud armsad kolleegid suur tänu teie panuse eest tänasesse arutellu ning äh, ma üritan äh, võtta teie poolt öeldut arvesse ja rõhut- kinnitan teile et äh, pööran suurt tähelepanu äh, ultraperifeersete piirkondade saarte eh, probleemistikule, nagu seda ka juba ütlesin, eelmisel aastal osalesin kohtumisel Guadalupe'l, sel aastal eh, toimub eh, sarnane kohtumine Madeira saarel. kaks nädalat tagasi Strasbourgis kohtusin mitmetega teie seast saadikutega, kes on pärit äh, äärepoolseimatest piirkondadest ning äh, mina äh, sooviksin ühtlasi, et äh, härra Karmen Veljo oleks meiega siin, sest tema on keskkonnavolinik ja ma tean, et väga palju probleemid on seotud keskkonnaküsimustega nagu kalanduspoliitika ja keskkonnapoliitika. nagu ma olen seda juba öelnud, tuleb kogu probleemistik liikmes riikidest eh, ja mul on hea meel selle üle, et detsembris otsustas Euroopa Kohus eh, kohustada liikmesriike eh, rohkem arvesse võtma saare piirkondi ja seda erinevate erinevate operatiivprogrammide raames, võttes aluseks arvesse saarte spetsiifilisi eripärasid, sest äh, võite kindlad olla, teeme pidevat koostööd liikmesriikidega, et pöörata vajalikku tähelepanu saare piirkondadele, äärepoolseimatele piirkondadele, äh, mille olukord on äh, väga eripärane. nagu ütlesin, Euroopa struktuuri- ja investeeringufondid on ähm, määranud panuse äh, saarte spetsiifilistele vajadustele vastu tulemiseks. võin teile kinnitada, et ma äh, olen esitanud ka nende saare juhtidele spetsiifilisi soovitusi, et nad oleksid oma tegevuses aktiivsemad. ei piisa sellest, et Euroopa Komisjon äh, üks kord aastas saarele kohale sõidab, nagu te seda juba ütlesite, me ei saa nagu äh, aru Orulkülast koha peale, kui ei toimi jätkuvat dialoogi, mille läbi saartes probleemistik äh, esile tõstetakse, võite minu peale loota, võite komisjoni peale loota, mis nüüd puudutab Kreekat, siis äh, teate, et eelmisel aastal olin ma siin teie ees paludes spetsiifilisi vahendeid, et sellele erakorralisele olukorrale vastu astuda. see, et suutsime määrustikku muuta, et sajaprotsendilist kaasfinantseerimist äh, võimaldada, siis äh, võib öelda, et me oleme Kreeka nimel kõik teinud, mis vähegi võimalik. olen äh, nõus sellega, mida siin öeldi sada kaheksakümmend tuhat inimest jõudis Kreekasse eelmisel aastal üksi, mis on tohutu koormus selle riigi jaoks. komisjon teeb tihedat koostööd Kreeka võimudega, et Kreekat abistada, eh, astumaks eh, vastu sellele tohutult keerulisele olukorrale, kuid eh, siin on küsimuses ka administratiiv- ja haldusvõimekus ma kohtusin Lesbose juhtidega, ütlesin, kuidas kasutada Euroopa fonde, Kreeka aga ei soovi seda teha, ei soovi fonde kasutada selle probleemiga toimetulekuks, isegi kui on olemas võimalus selleks, et neid kasutada, et näiteks mobiilseid äh, äh sanitaar- ja haiglapunkte äh, kasutusele võtta, Itaalia näiteks on seda toetust palunud ning Euroopa Komisjon on juba ka eraldanud esimesed vahendid äh, selle ähm, äh, jaoks. ma tean, millised tohutud probleemid äh, on tekkinud Kreekal ja üritame teha kõik endast oleneva, et, et Kreekat aidata. õnnetuseks paljud riigid ei soovi, et neid piirkondi koheldakse spetsiifiliste vajaduste kohaselt, näiteks Kreeka ei soovi et teda, äh, temast teatud piirkondi, tema riigist teatud piirkondi eripäraselt koheldakse, soovitakse, et kogu Kreekat koheldaks ühtemoodi, ei arva, et äh, saartel oleks vaja eristaatust. Prantsusmaa aga ütleb oma partnerluslepingus, et äärepoolseimad piirkonnad Guadalupe ja teised saared vajavad spetsiifilist poliitikat. nii et äh, siin on tegemist jagatud vastutusega ning äh, eriti selles osas, mis puudutab Euroopa fondide kasutamist. see on praegu sajaprotsendiliselt ju liikmesriikide pädevuses. nagu seda juba ütlesin, meie käsutuses on spetsiifilisi võimalusi ja vahendeid, mis toimivad ning eh, antud hetkel on eh, oluline parandada regionaalpoliitikat, et tulla vastu kõikide piirkondade eripärastele vajadustele eh, ja valmistada ette parem tulevik. kinnitan teile, et olen täielikult teie käesutuses ja loodan, et suudame Brüsselisse sel aastal kokku kutsuda kohtumise selles küsimuses, sest on oluline, et saare piirkonnad mm, suudaksid praegustele olukorrale võimalikult hästi reageerida ning täita Euroopa Liidu esmaseid eesmärke me jälgime tähelepanelikult olukorda äärepoolsemates piirkondades ja saartel, näiteks olin ma hiljuti Sitsiilias ning soovime, et Euroopa vahendeid, Euroopa fonde kasutataks võimalikult hästi, et nende mõju oleks saarte majandusele võimalikult positiivne, eriti tööhõive parandamiseks ning loomulikult ka energiaressursside võimalikult optimaalseks ärakasutamiseks. seda probleemi tõstatasite ka teie eh, ning samuti rääkisite eh, transpordist ja ühendusprobleemidest. Eh, keegi ütles, et Brüsselisse tulemikuks on vaja mm, neli korda lennukit vahendada. see aga puudutab liikmesriikide pädevusi. Prantsusmaa näiteks näiteks toetab eelarvest transpordikulud eh, nende kodanike jaoks, kes saarepiirkondades elavad. sellised riigid nagu Hispaania teeb seda samuti. see tähendab siis seda, et teatud riigid eh, toetavad saare elanikke, võimaldavad neile odavamat pil-, piletit, lennupiletit eh, garanteerida, meie seda aga teha ei saa, see pole meie pädevuses. arutleme aga edasi saarte spetsiifiliste probleemide üle ja olen absoluutselt veendunud selles, et tegemist on olulise küsimusega. meil on vaja siin eristaatust ja sellega seoses ma olen pidevas kontaktis teiste volinikega ja ma tean, et eh, kui kalanduspoliitika ka Äh, on väga range, siis on vaja eristaatust saarte jaoks, sest nende probleemid on väga tõsised ja arvan, et äh, eelarve planeerimisperioodil kaks tuhat neliteist, kakskümmend teie endi poolt vastu võetud eelarve, mille võtsite vastu teie kaasotsustajatena, äh, on olukord paranenud, kuid olen kindlasti teie käsutuses et leida võimalikult häid ettepanekuid ja mõtteid ja kõik panuseid, et äh, võimalikult hästi, võimalikult positiivselt edasi liikuda, aitäh! suur tänu teile, volinik! sellega seoses on meie